E, proszę państwa jeszcze chwilę zajmiemy się budżetem lugupeetud daamid ja härrad me tegeleme siin hetkeks eelarve küsimustega päevakorras on meil ka Žurini ja Manka raporti hääletus mis puudutab Euroopa Liidu kahe tuhande kümnenda aasta üldeelarve projekti ja nõukogu muudatustega ja nüüd hääletame muudatusettepanekut number neli, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. ja äh, lõige number neli, e, esimene osaks on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, vastu võetud äh, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number viis, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kuus, kes on poolt? vastu? era-, me peame seda elektrooniliselt kontrollima, nii et äh, hääletus on alanud. Zamykam głosowanie. Hääletus on lõppenud kolmsada kakskümmend poolt, kakssada kolmkümmend kuus vastu, kümme erapooletut, vastu võetud. ja nüüd on meil vaja lihtsalt, äh, meil oli vaja lihtsalt, äh, lihtsalt häälte enamust, nii et vastu võetud ja muudatusettepanek number üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja tulemused on järgmised, kolmsada neliteist poolt, kakssada kolmkümmend seitse vastu, kakskümmend erapooletut, vastu võetud. Läheme edasi, muudatusettepanek number kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja härra Sorjan esitab ühe suulise muudatusettepaneku. härra Sorjan sõna, palun. Äh, kallid kolleegid, tehti ettepanek, et me muudatusettepanekud kolm ja seitse, mis on identsed teksti osas, et me hääletame neid kolmes osas ja suuline muudatusettepanek muudab teist osa, mida me hääletame. miks seda? sellepärast, et algses tekstis on kirjas, et on mainitud ka komisjoni arvamust aga vahepealse aja jooksul on nõukogu otsustanud omalt poolt nendes küsimustes, mida nemad arvavad ja seetõttu ma loen teile ette uue ettepaneku. nimelt, et äh, võtab arvesse, et Euroopaga ministrite nõukogu järeldused, et Euroopa Liit ja liikmesriigid on valmis kiire rahastamisega euro kaks koma neli miljardit igal aastal äh, panustama aastatest äh, kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kaksteist rõhutab sellegipoolest vajadust teavituse järgi seoses osaluse ja panustamisega Euroopa Liidu eelarvesse kahe tuhande üheteistkümnendal ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. see on suuline muudatusettepanek ja ma teen ettepaneku, et me hääletaksime kõigi kolme osa poolt. Ale chciałem zapytać, czy ktoś protestuje przeciwko tej poprawce ustnej? suur tänu, kas kellelgi on äh, selle suulise muudatusettepaneku vastu midagi öelda, kas keegi on selle vastu? ma ei näe kedagi, kes oleks selle vastu. nii et äh, kaasame siis selle muudatusettepaneku ja hääletame kolmes osas. ja tegemist on nimelise hääletusega, niisiis äh, avan hääletuse, hääletus esimese osa teemadel. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud viissada kakskümmend viis poolt, kakskümmend viis vastu, üksteist erapooletut, vastu võetud. teine osa, seda siis koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, hääletus on avatud, elektrooniline hääletus. kas kõik on hääletanud? ja sellisel juhul ma lõpetan hääletuse viissada viisteist poolt, kakskümmend kaheksa vastu, seitseteist erapooletut ja seega vastu võetud. Läheme edasi kolmanda osa juurde, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. viissada viisteist poolt, kakskümmend üheksa vastu, kaheksateist erapooletut, vastu võetud. muudatusettepanek number kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, paneme hääletusele äh, muudetud äh, raporti projekti, tegemist on nimelise hääletusega, hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? kui kõik on hääletanud, siis lõpetan hääletuse nelisada kaheksakümmend kolm poolt, nelikümmend kaheksa vastu, kolmkümmend kaks erapooletut. vastu võetud, lugupeetud daamid ja härrad, õnnitleme raportööri ja avaldame talle veel kord tunnutust, avaldust, tunnustust teile kõigile ja sealjuures ka e nendele komisjonidele, kes eelarve kallal tööd on teinud. sellega lõpetame eelarveteemalise hääletuse, härra Šurin, härra Manka, äh, õnnitleme teid żeby złożyć Państwu tahaksin kasutada võimalust eh, soovida teile häid jõule ja eh, kõike paremat eh, kolmeks puhkusenädalaks. kutsun teid kaheteistkümnendal jaanuaril kokteiliüritusele, mis tähistaks uut aastat ja Lissaboni lepingu jõustumist, see on siis kaheteistkümnendal jaanuaril, kõik te olete palutud. suur aitäh! Okay, the next item is järgmine punkt on viis resolutsiooni ettepanekut dokumentidele juurdepääsu käsitleva õigusliku raamistiku vajalik edasiarendus lähtuvalt Lissaboni lepingu jõustumisest. härra Pusutil, palun. aitäh, proua president, Rahvapartei hääletusnimekirjas on viga. tahan Rahvapartei kolleegide tähelepanu juhtida sellele, et äh, hääletus kahe eraldi äh, hääletuse osas peaks olema meie hääletusnimekirjas pluss kaks selle kahe eraldi hääletuse kohta, mida me hakkame nüüd hääletama. E äh, protseduuriline küsimus, see oli Rahvapartei siseküsimus ja ma ei tea, miks me kogu koda sellega tüüdatakse. jätkame nüüd hääletusega, panen hääletusele põhjenduspunkti M eraldi hääletusega, kes on poolt, vastu, erapooletud see on tagasi lükatud. põhjenduspunkt N, eraldi hääletus poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. resolutsiooni ettepanek tervikuna nimelise hääletusena avan hääletuse. kas kõik on hääletanud? hääletus on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud järgmine punkt on hääletus viis resolutsiooni ettepanekut, äh, subsidiaarsuse põhimõtte kaitse. härra Schulz, palun. suur aitäh, proua president. üritame lihtsalt elavdada debatti siin kojas artikli sada seitsekümmend seitse punkt neli põhjal tahaksin selle hääletuse edasi lükata. ja kontrollida, kas see resolutsiooni hääletus tegelikult on ka reeglitega vastavuses. härra Schultz on teinud ettepaneku, nüüd üks kõneleja selle poolt, üks vastu, kes soovib selle poolt sõna võtta? kes soovib selle vastu sõna võtta? proua president, daamid ja härrad, austatud parlamendiliikmed. me räägime siin menetluslikust väitest, meenutan, et hääletasime just Kasmani raportit, kus me võtsime vastu raporti, mis puudutab käimasolevat õiguslikku protsessi. mõned ütlevad, et see ei ole vastuvõetav, aga sotsialistdemokraadid ütlesid, et see peab jätkuma Äh, vastav volinik ütleb nüüd, et Euroopa Liidul ei ole siin mingeid pädevusi, hoolimata sellest tahavad äh, sotsialistid jätkata oma ristisõda Berlusconi vastu. nii et mulle tundub, et äh, iga kord, kui sotsialistid on mingisuguse ettepaneku vastu, siis see ei ole reeglitega vastavuses, kui nad on selle poolt, siis see on vastavuses ja minu arvates me ei peaks neid selles osas toitma, toetama. teine argument puudutab sisu selle koha pealt, kas meil on inimõiguste konventsioonide koha pealt pädevust, siis tahaksin meenutada teile, et Lissaboni lepinguga äh, liitub Euroopa Liit äh, Euroopa inimõiguste konventsiooniga. nii et äh, kui Itaalia parlament saab seda arutada, seetõttu Itaalia on sellele konventsioonile alla kirjutanud, siis on sama kohane, et Euroopa Parlament seda arutab, sest et Euroopa Liit varsti samuti liitub selle konventsiooniga. viimane argument proua president. me ei ole siin juristid või õiguseksperdid, me oleme poliitikud, see küsimus puudutab miljoneid inimesi ja me peaksime selle täna hääletusele panema. nüüd hääletame ettepanekut see edasi lükata. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud ma arvan, et äh, oleks kindlam ikkagi kontrollida, nii et äh, avame elektroonilise kontrolli. kas kõik on hääletanud? hääletus on nüüd lõppenud ja see ettepanek on vastu võetud. Is... niisiis, järgmine punkt on seitse resolutsiooni ettepanekut olukorrast Valgevenes. lõige seitseteist selle kohta, mulle tundub, on meil suuline muudatusettepanek. härra Potaševitš. jah, aitäh, proua president selle muudatusettepaneku äh, eesmärk on tõstatada teadlikkust hiljutistest äh, repressioonijuhtumitest Valgevenes ja minu suuline muudatusettepanek lihtsalt lisaks veel ühe nime, äh, noor demokraatiaaktivist, kes rööviti kuuendal detsembril sel aastal ja see nimi peaks lisatama nende nimede nimekirja, kes on siin muudatusettepanekus ära toodud. nii et seal oleks järgnevalt pärast Smitat Asmekevitsit tahaksime lisada siia Jaufel al-Afnahel kuueteist, kuuendal detsembril kaks tuhat üheksa. see lihtsalt siis lisaks veel ühe inimese nende inimeste nimekirja, keda öö, äh, kiusatakse taga Valgevene valitsuse poolt. kas on vastuväited sellele suulisele muudatusettepanekule, tundub, et ei seega hääletame nüüd äh, seda modifitseeritud lõiget, kes on selle poolt, kes on vastu, erapooletud, see on vastu võetud. seejärel muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, resolutsiooni ettepanek äh, tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmine on hääletus kuus resolutsiooni ettepanekut vägivald Kongo demokraatlikus vabariigis. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, samuti tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nimelise hääletusega lõige üheksa. hääletus on avatud lõike üheksa osas. kas kõik on hääletanud? hääletus on nüüd äh, lõppenud. ja see on vastu võetud. muudatusettepanek neli, samuti nimelise hääletusega hääletus on nüüd avatud muudatusettepaneku neli osas kas kõik on hääletanud? hääletus on nüüd lõppenud. see on tagasi lükatud. nüüd äh, resolutsiooni ettepanek tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sellega on hääletused lõppenud.